sellele juhtusite, kohe teeme seda. E, ma olen saanud Rahvaparteilt, liberaaldemokraatide fraktsioonilt ja vasakpoolsetelt e, ja rohelistelt kandidaadid e, delegatsioonidesse ja komisjonidesse ja Eh, nende kandidaatide nimekiri lisatakse protokolli, kui midagi selle vastu kellelgi ei ole, siis eh, selle ajani, kuni protokoll vastu võetakse, eh, kinnituvad ka need kandidaadid. nüüd tavaline õigusloomeline menetlus.